Can... niisiis, kolleegid, arvan, et võime alustada, hoolimata sellest, et saal on tühi, mitte päris täiesti tühi, aga üsna. loodetavasti kolleegid tulevad hiljem, aga peame ajakavast kinni. esiteks tuleb vastu võtta päevakord. ma saan aru, et päevakord on teile tehtud kättesaadavaks, kas kellelgi on sellele vastuväiteid, kui ei ole, siis eh, võib päevakorra vastu võtta okei okay.. siis läheme teise päevakorrapunkti juurde, koosoleku protokolli kinnitamine, kahekümnes, kahekümne esimene jaanuar. protokoll on tehtud kõigile petitsioonide komisjoni liikmetele kättesaadavaks, kui ei ole vastuväiteid, siis on need kinnitatud, suurepärane, väga hea, aitäh. kolmas päevakorrapunkt, juhataja teadaanded. mul ei ole midagi öelda peale selle, et tere hommikust kõigile ja neljas päevakorrapunkt, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee aruanne puuetega inimeste tegelik õigus Euroopa Parlamendi valitsustel hääletada. miljonite puuetega inimeste kohta võib öelda, et neil ei olnud võimalik Euroopa valimistel hääletada ja meil on kohal selle eh, teema raportöör härra Pater on väga meeldiv, et te olete siin kohal ja nüüd annangi teile sõna kümneks minutiks. pärast ettekannet saavad sõna teised, et saaks küsida küsimusi kusagil viieteistkümneks minutiks ja palun võtke arvesse, et ma olen Eestist, kus see minut koosneb kuuekümnest sekundist, ehk siis proovimegi nii, et kümme minutit ja viisteist minutit ja palun, teil on nüüd sõna aitäh, tere hommikust, daamid ja härrad, tänan, et olete mind siia täna kutsunud selleks, et tutvustaksin teile majandus- ja sotsiaalkomitee äh, arvamust, mis puudutab in-, puuetega inimeste õigust Euroopa Parlamendi valimistel hääletada. see on äh, pool aastat vana raport, aga see näitab, et praegugi on veel kõvasti tööd teha ning proovin siis rääkida sellest, mida oleks vaja teha. see aruanne on lugu Euroopa Liidust, see näitab Euroopa Liidu tõelist nägu, aga see nägu pole sugugi särav, vaid hoopis hall. nagu proua juhataja ütles, siis miljonitel inimestel ei ole olnud võimalik eh, hääletada. mis oli selle aruande eesmärk? eesmärk oli rääkida eh, tõelisest olukorrast, rääkida sellest, eh, mis on midagi, mis on ühine ja ühine Euroopa Liidus on Euroopa Parlamendi valimised lisaks sellele on nõuandva koguna Majandus- ja Sotsiaalkomiteel õigus avaldada arvamust seoses just Euroopa Liidu küsimustega, mitte aga liidusiseste küsimustega. mul läks kuskil kaks aastat selle äh, ettevalmistamiseks, andmete kogumise protsess oli väga raske. mu eesmärk oli kajastada olukorda kõikides liikmesriikides peale Ühendkuningriigi sest tol hetkel olid juba kõik veendunud, et äh, Ühendkuningriik justkui ei osaleks Euroopa Liidu valimistel. kaks küsimustikku tehti, üks puudutas seda, et selgitada välja õiguslike takistuste äh, olukord ja luua ka väga üksikasjalik küsimustik tehniliste tõkete kohta. suurem osa vastustest, mille ma sain, tulid kas avaliku sektori asutustelt või siis kodanikuühiskonna organisatsioonidelt, mis eh, tegelevad puuetega isikute õiguste ja inimõigustega ning saab tuua üle kahesaja näite kõikidest liikmesriikidest. positiivseid näiteid esitletakse koos liikmesriigi nimega, aga negatiivseid näiteid ilma nimedeta, kuivõrd selle aruande eesmärk ei ole mitte kritiseerida, vaid lihtsalt juhtida tähelepanu probleemidele. loomulikult lähtekohaks on tuletada meelde õiguslikku ja poliitilist raamistikku rahvusvaheliselt, Euroopa Liidu dokumendid, ÜRO puuetega isikute õiguste konventsioon, aga ka Euroopa Liidu ja muidu Euroopa õigusaktid nagu Euroopa Nõukogu eh, dokumendid ja Veneetsia komisjoni dokumendid. loomulikult on ka olemas ajalooline kontekst Euroopa Parlamendi valimistel ning on ka üksikasjalikud reeglid Euroopa Liidus, mis puudutavad Euroopa Parlamendi valimisi ning seega on ka kajastatud seda, kuidas saaks muuta või edasi arendada neid reegleid, et tagada rohkem õigusi puuetega isikutele. kõigepealt õiguslikud tõl-, õiguslikud äh, tõkked. üsna tavaline on see, et äh, vaimsete puuetega isikutelt on võetud täielik teovõime, mis tähendab seda, et neil ei ole õigus Äh, hääletada. milline on praegune olukord? praegu piiratud teabekümne isikutel on ähm, kaheteistkümnes pluss kahes riigis täielik õigus valida, aga automaatselt kaotavad teovõime piiramisega inimesed õiguse hääletada üheksas miinus ühes liikmesriigis ning üksikjuhtumid hinnatakse eraldi hetkel seitsmes miinus ühes liikmesriigis ehk siis kuues liikmesriigis. palun võtke aga arvesse, et selles grupis on üks riik, kus on kusagil näiteks äh, sada juhtumit, teises on aga üle neljakümne tuhande sellise juhtumi. Äh, siis tehnilised takistused kaheksas liikmesriigis info valimiste protsessi kohta on väga piiratud ja seda jagatakse ainult meedia ja interneti kaudu, ehk siis ei ole tehtud kohandusi konkreetsete puuetega isikute tarbeks. suurem osa valimisjaoskondadest Euroopa Liidus ei ole täielikult või ka üldiselt kohandatud puuetega isikute vajadustele ning kaheteistkümnes liikmesriigis ei ole äh, Äh, isikul isegi õigust valimisjaoskonda vahetada, kui tundub, et talle puude tõttu üks jaoskond ei sobi. ning ükski liikmesriik ei ole standardiseerinud seda, milline peab olema üks valimisjaoskond oma varustuselt ja et kuidas see peaks olema äh, kasutajasõbralik Belgias on küll üks päris huvitav käsiraamat kohalikele omavalitsustele selle tarbeks, aga sellega ka asi piirdub. siis ei saa endale ka assistenti tasuta või vabalt valida eh, mõnes liikmesriigis ja ainult üheksas liikmesriigis saab eh, pime isik hääletada salaja ilma abita ning mõningates liikmesriikides ei ole ka valimise protseduur lihtsasti mõistetav mis tähendab seda, et infikud ei saa ka teie konkreetse hääletamismetoodika tagajärgedest aru ja öeldakse, et te peate midagi kindlat tegema, näiteks öeldakse, et tuleb valida, tuleb kirjutada sedelile, et näiteks täisnimi või midagi sellist. ning peaaegu kolmandikus liikmesriikides need isikud, kes ööpäevaringselt on näiteks haiglates või muus sellises asutuses, ei saa oma võimalust valida siis ähm, ma üksikasjadest pikalt ei räägi, see raport on kättesaadav Majandus- ja Sotsiaalkomitee veebilehel ja ka teie tänastes dokumentides, aga räägitud on ka eelhääletusest, posti teel hääletamisest, äh, nii-öelda liikuva valimiskastiga hääletamisest, siis äh, proksi või delegeeritud ähm, äh, delegeeritud valimine, seda ma käsitleksin ainult millegi täiendavana, siis elektrooniline hääletamine on olemas kahes liikmesriigis, ühes täielikult, teises mitte nii täielikult, aga siiski mõneti on see olemas ja kohustuslik on valida kolmes liikmesriigis, inimesi sunnitakse valima, samas nad seda võimalust tegelikult ei saa. ja paar peamist ähm, järeldust kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis on olemas mingid seadused või äh, korraldused, mis välistavad selle, et teatud isikud saavad osaleda valimistel ning äh, umbes nelisada tuhat Euroopa Liidu kodanikku neljateistkümnest liikmesriigis on siis oma siseriikliku õiguse tõttu jäänud ilma võimalusest osaleda parlamendivalimistel oma puuete või vaimse tervise probleemide tõttu ning see arv oli kusagil kaheksasada tuhat eh, veel kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta alguses, aga tänu muudatustele Saksamaal ja Prantsusmaal vähenes see neljasajale tuhandele. kaheksasa-, kaheksas liikmesriigis isik, kes ei jõua kohale valimisjaoskonda, ei saa ka valida, sest et ei ole mingisugust alternatiivi sellele ette nähtud. siis nagu öeldud, kaheksateistkümnes liikmesriigis pimedad valijad ei saa kuidagi sõltumatult valida. kui kõikidest riikidest rakendada seal olevaid parimaid praktikaid, tekiks ideaalne süsteem. sellest saaks iga Euroopa Liidu kodanik, kellel on mingi puue, saaks endale täieliku võimaluse valida, aga ta saaks endale ka valida kõige sobivama viisi, kuidas valida praegused Euroopa Liidu õigusaktid käsitlevad juba teatud küsimusi, mis puudutavad parlamendivalimisi, seega ei ole ka formaalseid tõkkeid sellistele õigusaktidele, mis ka tagaks näiteks õiguse valida puuetega isikutel. ja kui Euroopa Liit suudab selle tagada, näiteks et isi, et liidu kodanik, kes elab teises riigis, saab õiguse valida, siis äh, Eh, saaks ju seda vabalt teha ka puuetega isikute puhul. mäletate, oli loosung sel korral lähen valima, this time I m voting, aga tegelikult peaks loosundiks ütlema, et eh, sel korral taas mul ei lasta valida hoopis, ehk siis see aruanne räägibki, kui hall on olukord Euroopa Liidu jaoks, aga tulevik võib olla tegelikult toredam majandus- ja sotsiaalkomitee juhatus kiitis heaks minu taotluse äh, algatus, omaalgatuslikku arvamust koostada sellel teemal. mu kavatsus on lühikese arvamusega öelda seda, mida tuleks muuta äh, liidu valimisalastes õigusaktides selleks, et tagada puuetega isikutele õigus valida. aitäh! aitäh! muljetavaldav, pean ütlema, ja ka väga huvitav. kõigepealt pean andma sõna komisjoni esindajale. pean vabandama, ma eh, teie nime ilmselt hääldada ei oska, võib-olla tutvustate ennast ise, ma kardan teha, eh, eksida nimelt teie nimega. It's okay uh.... kõik on hästi, tutvustan ennast ise Immaculata Placencia Puredo, ma töötan Euroopa Komisjonis tööhõive ja puuetega isikute üksuses, see on siis fookuskeskus, mis tegeleb ÜRO asjakohase konventsiooni temaatikaga. alustuseks tänaksin härra Paterit, kuivõrd tegemist on suurepärase aruandega ning selles sisaldub väga oluline teave, mis muuseas langeb vägagi kokku selle infoga, mis on kokku kogutud komisjoni poolt nii lepingupoolte kaudu kui ka FRA kaudu, see puudutab isikute õigust poliitiliseks tegevuseks, osaluseks, me rääkisime probleemidest ähm, valimisega, aga me ei tohiks ka unustada puuetega isikute õiguste konventsiooni, äh, konventsioonis sisalduvat õigust, et isikutel peab olema õigus igas mõttes poliitilises elus osaleda. komisjon on olnud mures juba puuetega isikute strateegia käivitamisest saati ning oleme seda võtnud arvesse, võttes arvesse küll seda, et liikmesriikidel on see peamine vastutus, aga puuetega isikute kõrgetasemelises töörühmas oleme näiteks rääkinud isiku teovõimest, juurdepääsetavusest ja selles kontekstis rõhutaksin seda, et Euroopa juurdepääsetavuse akt ning ka direktiiv võivad sellesse olukorda tuua paremaid toone. samuti võib seda teha ka tehiskeskkonna standardiseerimise alane õigusakt. soovitused, komisjoni soovitused parlamendivalimisteks on olnud sellised, et tuleks pöörata tähelepanu isikutele, kes on nii-öelda kaugemal võimalusest valida ja eraldi tuuakse ka välja puuetega isikud. nüüd on kavas hinnata Euroopa puuetega isikute strateegiat ning selle käigus kindlasti võetakse ka arvesse sisendina just sedasama raportit meie, meie tulevaseks järelmõtlemistööks. tänan tähelepanu eest! Äh. ma tänan, nüüd härra Adam Kosaks soovis esitada küsimuse kas raportöörile või komisjonile. köszönöm a szót. Páter úrat üdvözlöm itt az ülésen. suur tänu. tere tulemast, härra Pater, tänasele koosolekule. oleme juba olnud pikka aega kontaktis ja ta on siin ka mitmel korral siin käinud külas oleme arutanud erinevate komisjonidega, erinevate ühendustega seda teemat ja tõesti on vaja sisulisi muutusi. avaldaksin talle tunnustust. ja mulle tundub, et meie ees on põhimõtteliselt kaks väljakutset. kõigepealt Euroopa Liidu tasandil ja teisalt liikmesriikide tasandil. Euroopa Liidu tasandist kõigepealt raportis räägitakse Euroopa Parlamendi valimistest ja väljakutse seisneb selles, kuidas kõikides liikmesriikides on võimalik äh, valida nii, et puuetega inimestel ei tekiks mingeid takistusi. seega tuleb reformida institutsioonid ja tehnilised takistused teisel kohal ärgem unustagem, et äh, valimiste korraldamine on liikmesriikide pädevuses ja vastavad eeskirjad samuti, sellepärast on lihtne, siis ei ole lihtne ühtlustada neid eeskirju. petitsioonide komisjon peaks äh, midagi ette võtma. ja Euroopa Parlament peaks vastu, vastu võtma käesoleval aastal raporti, kus kutsutakse Euroopa Komisjoni üles võtma otsustavaid meetmeid selleks, et liikmesriigid alustaksid äh, läbirääkimisi nendel teemadel, selleks, et meil oleks ühtlustatud äh, miinimumeeskirjad, ehk siis, et oleks tagatud äh, igas liikmesriigis miinimumtase selleks, et puuetega inimesed saaksid käia valimas ja seda iseseisvalt. So Maybe, maybe we'll took them one by one. võib-olla siis äh, teeme ühekaupa. Äh, jah, ma olen teiega nõus, ütleb härra Pater, aga minu jaoks kõige suurem väljakutse on Euroopa Liidu tasandil. võtame lihtsa näite. kahe passiga liidu kodanik. praegu sõltuvalt sellest, kas tal on pass või ei ole saab ta õiguse osaleda valimistel või mitte. EMSKis meie loodame ja tahame, et tagataks põhilised õigused eh, isikutele valida ja see ei mõjuta kuidagi liikmesriikide õigusi. kui me ütleks näiteks, et pime isik peab saama õiguse sõltumatult valida, ja vaatame, mis on näiteks varem toimunud. Ühendkuningriik, kus oli väga majoritaarne valimissüsteem riigisisesteks valimisteks, siis Euroopa Liidu valimistel peavad nad lähtuma proportsionaalsuse põhimõttest, ehk siis tegelikult Euroopa Liidul on see eh, mõjuvõim kehtestada reegleid seoses Euroopa Parlamendi valimistega ja viimaseks viitaksin Taani juhtumile. Taani põhiseaduses on säte, mis ei luba va-, piiratud valimisõigusega isikutel valida eh, siseriiklikel valimistel, aga Taani on kohalikel ja Euroopa valimistel eh, saanud sellest põhiseaduse sättest mööda minna, ehk siis mõningates riikides on konstitutsionaalseid piiranguid, aga küsimus on see, et kas see piirang kehtib ikka ka Euroopa Parlamendi valimistele, mina kahtlen selles märk-, tõsiselt. paljusid tehnilisi tõkkeid on ka probleemideta võimalik lahendada, aitäh! aitäh! ja teie ettepaneku kohta ma leian, et tegemist on väga hea ettepanekuga, kindlasti peame sellest komisjonis rääkima ehk siis sellest, et, et kas komisjon peaks koostama arvamuse ja et kas me võiks paluda, et Euroopa Komisjon siis tegeleks selle teemaga, härra Mario Ferrara. suur tänu, kuulasin seda ettekannet suure huviga. iga inimene peab saama anda oma hääle, see on saavutatud kodanike võitluste tulemusena ja, ja üldine äh, hääletusõigus äh, on poliitiline õigus, mis on väga oluline ja seda õigust tuleb äh, tagada kõikidele igasuguse diskrimineerimiseta. vaatamata sellele, et selline õigus on meie põhiseadustes kõikjal kirjas, nagu nägime sõnavõtust, kaheksasada tuhat Euroopa kodanikku täna siiski ei saa seda õigust nautida mitmetes liikmesriikides. ja kõik need juriidilised äh, takistused on tõepoolest vastuolus kõikide põhikonventsioonidega. ja tahtsin rääkida parimatest tavadest äh, minu koduriigist Itaaliast. siin on meil tagatud täielik hääleõigus ja me loodame, et, äh, et petitsioonikomisjon saaks mõju avaldada ka teistele liikmesriikidele, näiteks et saaks valida kirja teel volitusega eelhääletusel elektrooniline hääletus või äh, hooldusasutustes, et kõik see oleks võimalik. nagu kolleeg just ennist ütles, ma arvan, et komisjon peab tegema jõupingutusi selleks äh, ja kirjutama komis-, Euroopa Komisjonile selleks, et aastaks kaks tuhat kakskümmend neli, kui toimuvad järgmised Euroopa Parlamendi valimised, et need inimesed saaksid tõepoolest oma õigust kasutada. ja sellega ma ka lõpetan, aitäh! Eh, thank you for your comment. Eh, tänan selle kommentaari eest. selles mängus, ütleme nii, on komisjonil juriidilisest vaatevinklist eh, tegelikult, nad ei pea midagi tegema otsuse võib teha parlament ja siis liikmesriigid peavad selles nõukogus kokku leppima ja siis ongi kõik. ehk siis majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus adresseeritakse parlamendile ja muidugi ma olen valmis ka edaspidi teiega koos selles osas töötama. rohkem küsimusi saalist pole, aga minul on üks küsimus, ütleb proua Toom. ma saan aru, et te räägite puuetega isikutest, aga kui me võtame arvesse seda, et meil on tegemist vananeva rahvastikuga ja et on ka inimesi, kellel nii-öelda sellist staatust küll ei ole, on neil siiski mingisugused piirangud ehk siis, kui me ütleks, et me laiendaks seda rakendusala, siis kas see tegelikult ei ole probleem mitte suuremgi? teiseks, liikmesriigid, kus kasutatakse e-valimist, te ei maininud seda ühte, kus on äh, internetis valimine ette nähtud. kas te, kas te mõtlesite, et see on ka osa äh, Eh, elektroonilisest valimisest, et i-valimine ja e-valimine, internetis valimine siis, et kas see aitab ka kuidagi puuetega isikuid, mina usun, et ei aita, aga ma ei ole muidugi seda uurinud. härra Pater, aitäh! Eh, minu jaoks puuetega isikud on kõik need isikud, keda koheldakse lähtuvalt konventsioonist, ehk siis mingisugust juriidilist otsust ei pea tegema selleks, et öelda, et kellelgi on nüüd puudega isiku staatus. ehk siis see rakendub ka vananeva rahvastiku puhul ja see probleem kasvab. nagu öeldud, isikud, kellel ei ole võimekust oma kodust lahkuda või kes on mingisuguses asutuses, ei saa ka hääletada, siis e-valimine e, Eesti on jah, siin e-valimise all kirjas et see puudutaski Eestit ja mõningaid valimismasinaid Belgias ja nüüd, kui rääkida Eestist, siis elektrooniline side kodanike ja riigi vahel on Eestis üleüldine süsteem. see ei puuduta mitte ainult valimissüsteemi. ehk siis paljud inimesed on sellest teadlikud ja isegi, kui neil ei ole äkitselt võimalik kodust lahkuda, siis pärast seda, kui nad on riigiga paljudeks teenusteks kasutanud elektroonilisi kanaleid, siis tõenäoliselt on nad ka võimelised eh, kasutama e-valimise süsteemi. aga ma ütleksin, et interneti valimine ei ole kindlasti ainus lahendus, jah, see on väga mugav, aga nagu öeldud, paljude inimeste jaoks see, et, et inimene läheb valimisjaoskonda ja teeb seal oma liigutuse, see on oluline osa käitumisest kodanikuna, see on, see ongi kodaniku kohustus ja inimene näitab sellega, et nad on, nad soovivad olulise poliitilise valiku tegemisel kaasa lüüa. nii et inimesed, kes tahavad minna jaoskonda, peavad saama need sobivad tingimused, et minna jaoskonda, anda oma hääl, ilma selleta, et neid keegi peab aitama Nad võivad kasutada muidugi abi, mõningates liikmesriikides minnakse näiteks perega valima, aga, aga lähtekoht peaks olema siiski selline, küsimus on inimväärikuses. see on väga oluline küsimus, inimväärikus. Uh, uh, jah, ja üks asi veel, internetis valida on väga mugav, aga see vajab ka teatud digioskusi ja kui keegi on näiteks kaheksakümmend kaks aastat vana, siis võib-olla nii head digioskused ei ole aga viimane küsimus äh, proua Štanaka. jah, tahaksin lihtsalt öelda, et vahel tahame teistelt riikidelt näha rohkemat kui see, mida me ise teeme. ma olen olnud valimistel, paljudel valimistel vaatleja ning OSCE standardvorm vaatleja jaoks on selline, et seal on lünk, et kas äh, jaoskond on juurdepääsetav, kas on probleem piiratud liikumisvõimega isikutele näiteks, et kas te ka midagi sellist kasutate? sageli me kritiseerime teisi riike, ütleme, et neil ei, et nad ei võimalda puuetega isikutel valida, et kas te ka olete kasutanud äh, sellist ähm, Euroopa Liidu liikmesriikide pihta suunatud kriitikat, kui on olnud vaatlusmissioonid, härra Patter. Äh, aitäh, me ei kasutanud selliseid äh, sisendeid, me kasutasime sisendit avaliku sektori asutustelt ja äh, kodanikuühiskonna asutustelt, aga valimisjaoskondade kohta ütleksin seda, et kohalikud omavalitsused vastutavad selle eest, et valimisjaoskonnad ette valmistatakse. väga sageli on neil tohutu tahe kohandada jaoskondi puuetega isikute vajadustele, aga kahjuks nad ei tea, ausalt öeldes nad ei tea, kuidas seda teha. isegi kui keegi teab, siis on ka probleeme, sest vahel läheb vaja täiendavat tööd või kaasnevad mingid täiendavad kulud. ehk siis ainus lahendus on see, et põhistandardid tuleks siseriikliku õigusega kehtestada praegu minu riigis äh, on see kohalduv poolele valimisjaoskondadest. ehk siis, kui inimesel on õigus jaoskonda vahetada ja omavalitsus transporti korraldab, siis ei pea alustama kõikidest jaoskondadest sajast protsendist. aga kui sageli kohalikud omavalitsused ütlevad, deklareerivad, et äh, et jah, see sobib, jaoskond sobib puuetega isikutele, aga tegelikult see ei sobi sest on arvesse võetud ähm, ei ole arvesse võetud näiteks treppe või muid tõkkeid, aitäh, et selles on probleem. aitäh! tänan raportööri, tegemist oli väga huvitava teemaga ja ma usun, et me jätkame selle aruteluga. ma tänan ka komisjoni esindajat, vabandust, teie nime ma ei oska endiselt öelda, ütleb proua Tamm. tänan kõiki, kes osalesid äh, arutelus nüüd läheme hääletuse juurde ja kui te olete nõus, siis äh, hääletame ehk elektrooniliselt. mulle meeldiks. ma tõtt-öelda juhatan ka esimest korda istungit ja ma usun, et ma vist äh, ilma kaardita hakkama ei saaks, ehk siis parem oleks kohe algusest peale nõnda. okei, okei, but uh, you want to check? yes.. There is a recommendation uh.... Mm, mulle siin anti soovitus sekretäriaadis, et me teeksime kõigepealt äh, testi, vaatame, kas äh, kõik toimib ja palun hääletame millegi poolt, kes on kõige ilusam inimene siin ruumis. avame hääletuse uh,. Thank you uh,. I open the vote Can.... hääletus on alanud hääletus on lõppenud kas jah, kõik toimib, aitäh. seega hääletame arvamust Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta aastatel kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kaheksateist, arvamuse vastuvõtmine, raportöör on, arvamuse koostaja on härra Rois de Vessa, tundub, et teda siin ei ole. nii, ka ta sõna ei saa. Läheme nüüd hääletuse juurde siis. kompromiss üks. hääletus on alanud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 muudat-, kompromissmuudatusettepanek kaks, palun hääletada. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. neliteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kuusteist kolmes osas. esimene osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud teine osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud ja kolmas osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on ka vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kaheksateist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ma ei näe miskipärast. jah, üheksateist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss, muudatusettepanek number neli. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend üks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vabandust, vabandust hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend kaks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend kolm. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, kaks osa, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend viis. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend kuus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaheksa. hääletus on alanud. kolmkümmend kaheksa, hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, nelikümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. nelikümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud viiskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend kuus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja kogu arvamuse projekt muudetud kujul nimeline hääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud väga suure häälteenamusega, õnnitlused arvamuse koostajale. suur tänu, kolleegid. ja nüüd äh, keegi läheb siit ruumi, kui keegi soovib ruumist välja minna, siis tehke seda palun praegu. ja meie läheme edasi viienda päevakorrapunkti juurde täpsemalt kuuenda päevakorrapunkti juurde parandab esinaine. Annu ah, Kannik So colleagues, I am trying to give the floor to myself. ja nüüd annaksin sõna iseendale, kuid äh, siin ma häält tõsta siiski ei tahaks. nii et palun olge nii lahked ja kui te soovite lahkuda, siis palun olge nii head ja lahkuge. So the next point of the agenda is the opinion to the owner järgmine päevakorrapunkt, arvamuse algatusraporti kohta põhiõiguste olukord Euroopa Liidus aastatel kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat üheksateist aasta aruande kohta mina olen arvamuse koostaja petitsioonikomisjoni nimel. seega annan sõna iseendale. arvamus on üsna lühike. väga kahju, alati kui me tegeleme inimõiguste küsimustega. aga nii see on. kas ma nüüd pean vilistama, karjuma? ma arvan, et muudatusettepanekud saavad seda paremaks muuta nii et siin on kuus, kõneleja vaatab saali poole. on kuus peamist äh, punkti, mida tahaksin rõhutada. esiteks Euroopa Liidu põhiõiguste harta kasutamine liikmesriikides äh, ei ole sugugi täiuslik. teiseks, murega täheldame, et mitmed liikmesriigid ei ole täielikult või nõuetekohaselt rakendanud nõukogu raamotsust poolt äh, võitlemaks teatud rasmismi ja ksenofoobia vormide vastu kriminaalõiguse vahenditega, kolmandaks äh, me rõhutame, et sõltumatu kohtusüsteem, vabadus ja teabevajadus ning meedia mitmekesisus on, on õigusriigi olulised osad ja meil on sellega probleeme mõnedes liikmesriikides, keda ei hakka nimetama, aga siiski on. me kutsume üles täiendavalt edendama sotsiaalõiguste samba põhimõtteid selleks, et tagada sotsiaalsed põhiõigused äh, siseriiklikul tasandil. me rõhutame, et tähtis on eraelu puutumatus ja andmekaitse ja viimasena, see on siis kuues punkt minu arvamuses, me kutsume nõukogu üles kiiresti viia lõpule Istanbuli konventsiooni konventsiooni ratifitseerimine selleks, et vältida, et võidelda naistevastase vägivalla vastu ja paraku mitmetes liikmesriikides on seda rakendatud äh, osaliselt või nõuetele mittevastavalt ja see on, ei ole mitte seda, mida me sooviksime näha. nii et üleskutse komisjonile läbi vaadata olemasolevate õigusaktide rakendamine. nii et põhimõtteliselt ongi see kõik, kuid ma usun, et variraportööride abiga ja teie fraktsioonide abiga saame Mm, seda laiendada ja süvendada. ja nüüd annan heal meelel sõna va variraportööridele. esimesena Rahvapartei. Thank you uh,, chair, I will speak in uh, hungarian. härra Vintše, räägin ungari keeles, suur tänu, proua Toom, tehtud töö eest. ma arvan, et me räägime siin olulistest teemadest selles arvamuses ja nagu te ka ise ütlesite, äh, asju saab tõesti paremaks muuta äh, läbi muudatusettepanekute, see on meil parlamendis tavapärane menetlus, ehk siis äh, antud juhul räägime inimõiguste üldiselt olukorrast Euroopa Liidus, kui me vaatame eelmiste aastate raporteid, siis me näeme, et paljud asjad ei ole muutunud. ja tõsi on, et ühiskonnas on selliseid rühmi, kes ei saa öö, oma õigusi paremini rakendada. me oleme tuttavad teadusuuringute tulemustega. me, meil on erinevaid andmeid liikmesriikidest, nii et kindlasti ei saa öelda, et me saaksime loorberitele puhkama jääda ja kõik oleks suurepärane. me näeme ka, kui palju petitsioone tuleb meie komisjoni, me võtame neid tugevalt vastu ja näeme, kuivõrd põhiõigustega on pal-, probleeme. viimase kahe aasta jooksul ja seda, seda siin arvamuses ka öeldakse, on probleemid seotud seotud põhiõiguste rakendamisega, räägime rassismist, erinevatest äh, vih-, vihavormidest, rassi, rassipõhine näiteks äh, spordiüritustel, näeme me rassismi ilminguid mitmetes liikmesriikides ja kui see esineb mitmes liikmesriikides, siis tegemist on ju tendentsiga ja ma arvan, et seda on vaja ka välja öelda läbi muudatusettepanekute võib-olla põhiõiguste küsimus puudutab ka puuetega inimesi, nende ligipääsust juba rääkisime valimistele, aga ka sotsiaalsed õigused, erinevad kriteeriumid nende puhul ning isikuandmete kaitse, seegi on väga tähtis. kindlasti peame seda rõhutama. ma arvan, et erinevate teemade hulgas äh, on väga tähtsal kohal vähemused ja meie roll Euroopa Parlamendis on arutada põhiõiguste teemat selleks, et neid saaks paremini rakendada, kuid me ei saa seda teha üksinda ja me ei saa seda teha eraldi teistest, meil on vaja Euroopa Komisjoni, on vaja nõukogu ning äh, üldisemalt on vaja liikmesriikide toetavamat suhtumist selleks, et me jõuks, jõuaksime tõepoolest äh, lahendusteni. nii et me loodame, et Euroopa Komisjon võtab kuulda seda, millest äh, siin arvamuses räägitakse ja selles raportis ja et äh, põhiõiguste olukord paraneks, põhiõigused ikkagi on sisuliselt väga olulised ja loodetavasti saame nende teemadega ka edasi liikuda uh,. Thank you uh.... suur tänu, Hanno Vintse. sotsiaaldemokraatide variraportööri vist siin ei ole. Läheme nüüd uh, Tatjana Štanoka juurde, Rohelised. Yes, thank you. aitäh. me teame, et Äh, põhiõiguste harta rakendamisega on probleeme. seda rõhutatakse ka siin lõikes üks arvamuse projektis. eriti me räägime harta artiklist viiskümmend üks. see seab piirangud mitte ainult harta rakendamisele vaid äh, ka reaalsele olukorrale, me teame, et äh, mitmetes parlamendi resolutsioonides on tehtud ettepanek äh, sellele tähelepanu juhtida, artikkel viiekümne ühele just, et tuleb anda suurem pädevus Euroopa Liidule õigusriigi olukorra hindamises, hartast kinnipidamise küsimuses Euroopa Liidu tuleviku resolutsioon on tulemas. Kiiger Hofstad oli selle raportöör. nii et oleks äh, hea ka mainida seda probleemi. ma toetan ka muid äh, muresid, mida selles arvamuses väljendatakse Mm. implementation of the charter by member states. põhimõtteliselt seda, et liikmesriigid ei rakenda põhiõiguste hartat. tahaksime aga näha kriitikat komisjoni aadressil. me sooviksime, et komisjon oleks aktiivsem. kui ta tegeleb õiguste rikkumistega, eriti kui me mõtleme petitsioonidele, mida me siin vastu võtame et ei tuginetaks mitte lihtsalt artiklile viiskümmend üks öelda, et see ei ole Euroopa Liidu pädevuses tegeleda äh, ühe või teise petitsiooniga. nii et me esindame vastavad muudatusettepanekud ja ma loodan, et need ka kinnitatakse, tänan. aitäh, proua Štanoka, ECR härra Zambatski aitäh, proua esinaine. head kolleegid. avaldan tunnustust selle arvamuse projekti eest, proua Toom. siin on olulised aspektid esile tõstetud, kuid ma näen ka teatud vastuolusid. Te soovite näha sanktsioone. Te äh, kutsute üles komisjoni tegutsema ja ratifitseerima Istanbuli konventsiooni. see on samm föderaalse Euroopa suunas, sest äh, liikmesriikidel on äh, oma pädevus siin tegutseda. Bulgaaria on üks nendest riikidest, kes on keeldunud ratifitseerimast Istanbuli konventsiooni ja on olnud äh, tõsised arutelud Bulgaarias. on ka kohtuotsus nii et meie positsioon on olnud kategooriline ja meil ei ole võimalust ratifitseerida Istanbuli konventsiooni ja nüüd ma näen, et on kasvanud surve, e, mida näeme juba igas dokumendis. olgu siis e, tegemist Musta mere teemadega või mõne muu teemaga. E, tõesti muljetavaldav kolleegid, et te alati räägite sellest ratifitseerimisest, kuid ma võin teile kinnitada, et meie positsioon jääb sellele vaatamata samaks, sest on vastuolu konventsiooni ja meie siseriiklike arusaamade vahel. sageli kordame üle oma argumente, kuid tundub, et keegi ei võta neid kuulda. me lähtume põhimõtetest, mille koha, millele on üles ehitatud Euroopa Liit. nii või teisiti tahan aga avaldada tunnustust teile, proua Toom, kõikide nende teemade tõstatamise eest, nagu sõnavabadus, nagu arvamusvabadus, kuid tuleks keskenduda kõige olulisemale, põhiõiguste vallas. rändekriis, majandus- ja sotsiaalvalla väljakutsed näiteks. see on väga tähtis, selle asemel, et arutada dokumente, mis on vastuolulised. ärgem unustagem, et Euroopa Liidu lähenemine viiski Brexitini ja me ei saa nõustuda, et liikmesriike karistatakse oma seisukohtade eest. tegemist on poliitilise surveavaldusega ja see toob endaga kaasa veelgi suuremaid kahtlusi Euroopa Liidu kodanikes. see on surve, mida avaldatakse Poola ja Ungari valitsustele näiteks, mida me näeme. ja võime öelda, et me ei saa sellise lähenemisega nõustuda. ma tahan tänada teisi variraportööre. ja ka selline oli meie tänase päeva seisu ka arvamus. aitäh, härra Tšambatski, enne kui annan sõna äh, proua Agnes Evrenhossile, pean teile vastama. ei ole mingit üleskutset siin sanktsioonidele väga selgelt on öelnud, kutsub üle komisjoni läbi vaatama rakendamist, siin ei ole juttu sanktsioonidest ja ma absoluutselt ei saa nõustuda, et koduval-, vägivallavastane võitlus on kuidagi liikumine föderaalse Euroopa suunas, kuid ilmselt me variraportööride kohtumisel saame seda arutelu edasi pidada, ärgem tehkem seda siin. ja ootan ka muidugi teie suurepäraseid ettepanekuid. ja nüüd äh, Agnes, palun aitäh, proua esinaine. Erasmuse programm on äh, tõeline edulugu ja aastal kaks tuhat kaheksateist üle kaheksasaja viiekümne Euroopa kodaniku on saanud seda kasutada, see on tõesti rekord. kohtun sageli äh, keskkooliõpilastega, õpipoistega, äh, uurijatega, kes on osalenud selles Euroopa Liidu programmis, vabandust, ütleb kõneleja. et see ei ole see päevakorrapunkt, sellisel juhul võtan hiljem sõna uuesti Te andsite mulle sõna, aga vist ei olnud päris õigel, ei võtnud ma päris õige teema juures sõna, aitäh, vabandan. ei, kõik on hästi. suur tänu kõigile. Eh, ma usun, et eh, meil saavad olema viljakad kõnelused ja võib-olla saame kokku ka hea arvamuse, kuid veel välja, üks väljakutse on meie ees kuidas vastutav komisjon võtab arvesse tegelikult meie arvamuse, see on teine tähtis ülesanne, tehke lobitööd fraktsioonides ja ärge laske tekkida olukorral, kus libekomisjon lihtsalt loeb ja seda ja unustab selle. muudatusettepaneku tähtaeg on kell kolm päeval, kahekümne viiendal veebruaril, mis on juba üsna varsti. ja nüüd saame minna seitsmenda päevakorrapunkti juurde, tegemist on petitsiooniga. jõudsime nüüd oma põhitegevuse juurde siin petitsioonikomisjonis. petitsioon üksteist null kuus kaks tuhat kaheksateist, mille on esitanud Rootsi kodanik Aleksander Edberg Thoreen, mis puudutab integreeritud regi-, registreerimisprotsessi Erasmuse üliõpilastel Euroopas. paraku äh, petitsiooni esitaja ei ole täna kohal, ta ei saanud tulla teema on meile tuttav, kokkuvõte ka. nii et ma annaksin sõna komisjoni esindajale. proua Anastasir ja vabandan, kui ma teie nime valesti hääldan, teil on sõna. Uh, thank you, thank you all for inviting us to be with you here suur aitäh, suur aitäh, et meid kutsusite siia arutama seda olulist teemat, mida käsitletakse petitsioonis, mis jõudis meieni eelmise aasta keskpaigas. komisjoni vastus petitsioonile oli järgmine, me selgitasime, et me teeme tööd hetkel Euroopa õpilaspileti initsiatiiviga. see on mõeldud üliõpilaste liikumiseks üle terve Euroopa Liidu ja sinna käiksid ka Erasmus pluss programmide liikmed, me, me oleme võtnud omaks kõikehõlmava äh, lähenemise, ehk siis kogu selle protsessi digiteerimine, kõik need erinevad protsessid, mille peavad läbi tegema üliõpilased, kui nad välismaale õppima lähevad. lisaks sellele me üritame töötada välja ka Euroopa Liidu üliõpilaste e- identiteedi, ehk siis neil oleks võimalik internetis ennast tuvastada, äh, kui nad soovivad kasutada teenuseid vastuvõtvas riigis. ühtlasi me üritame ka ühtlustada õpilaspileteid üle terve Euroopa Liidu, nii et äh, teeme koostööd ülikoolidega kõikide kaartide, piletite tootjatega, ehk siis seal oleks sees hologramm. ja see peaks siis tagama selle, et õpilaspileteid tunnistatakse üle terve Euroopa Liidu ja eh, ehk siis see e-identiteet oleks samuti eh, kehtib üle terve Euroopa Liidu ja seeläbi oleks üliõpilastel parem ligipääs erinevatele teenustele ja ka näiteks eh, allahindlustele, millele neil on õigus ka siis, kui nad viibivad välismaal õpilaspiletite küsimus on liikmesriikide pädevuses ja selle eest vastutavad need institutsioonid, kes äh, vastutavad kõrghariduse eest, nii et siin midagi äh, harmoneeritud ei ole. Äh, sel põhjusel ei ole meil võimalik otsustada, et see e-identiteet lubab üliõpilasel saada ka elamisõiguse vastuvõtvas riigis, kuid igal juhul kaasame me äh, kogu kõrgharidusvaldkonda sellesse töösse, meil on siin ka positiivseid näiteid, nagu näiteks Erasmus pluss äh, mobiilirakendus, äh, mis on siis selline koht, kus saab kogu info kätte seda äh, on alla laetud nüüd äh, üle kahesaja, kaheksasaja tuhande korra, nii et me soovime, et see protsess oleks üliõpilastele võimalikult äh, kasutajasõbralik, meil on ka tuhandeid institutsioone, kes katsetavad neid digitaalseid teenuseid, mida me selle initsiatiivi raames välja töötame, me loomulikult soovime, et Erasmus pluss ähm, programmis osalejatele oleks harmoneeritud süsteemid üle terve Euroopa Liidu ja loomulikult me soovime, et ülikoolid läheksid veelgi kaugemale ja et lõppkokkuvõttes see puudutaks kõiki vahetusüliõpilasi. hetkel on kaks koma kolme miljonit Euroopa Liidu üliõpilaspiletit ja me julgustame kõiki kõrgharidusasutusi üle terve Euroopa Liidu neid ka kasutama. nii et see tähendab, et üliõpilane saab vabalt liikuda teise riiki, teise ülikooli, seal mõnda aega õppida nii et äh, see on siis kokkuvõte meie analüüsist, vastusest äh, petitsiooni esitajale ja ka ülevaade sellest, mida on tehtud sellest ajast, kui me petitsiooni saime. ma ei tea, kas kolleegid soovivad veel midagi lisada? jah, aitäh, kui lubate, siis äh, ma räägiks elamisloa nõuetest õpilastele. nüüd üliõpilane peab olema ametlikult ülikooli registrisse kantud äh, ja ta ei tohi kujutada endast äh, selle perioodi jooksul mingisugust äh, lisakoormust sotsiaalkaitsesüsteemile. ja mõnedes liikmesriikides on ka spetsiaalne registreerimissüsteem juba paigas, aga igal juhul loomulikult seda protsessi me harmoneerima ei hakka. nüüd kui on ette nähtud selline registreerimine, siis tähendab seda, et üliõpilane peab äh, näitama oma ID-kaardi ja seda siis vastavalt äh, määrusele, mis kiire, mis kiideti heaks parlamendis ja nõukogus eelmisel aastal, siis äh, teisest augustist kaks tuhat kakskümmend üks peaks äh, saama kasutada ka seda äh, üliõpilaspiletit, nii et meie registreerimisel mitte mingisuguseid probleeme ei tohiks tulla. suur tänu. nüüd, Agnes, sul on sõna, palun. jah, aitäh, proua esimees, suur aitäh komisjonile ka konkreetsete julgustavate mm, sõnade eest. Erasmus pluss on tõeline edulugu rohkem kui kaheksasada viiskümmend tuhat eurooplast kasutasid seda võimalust aastal kaks tuhat kaheksateist, see oli rekordiline number, aga nagu ka petitsiooni esitaja on välja toonud, siis võivad need inimesed äh, sattuda administratiivsetesse raskustesse vastuvõtja riigis. nii et iga liikmesriik ise otsustab, kuidas saab äh, Ähm, elamisõiguse riigis, nii et kuidas tuleb see registreerimine läbi viia. nüüd loomulikult me Euroopa Parlamendis soovime programmi enda administratiivset lihtsustamist ja selles, selle poole püüdlevaid ettepanekuid on juba näiteks Erasmus pluss paberivaba versioon ja seal on väga palju erinevat informatsiooni, alla laetud on neid dokumente juba seitsekümmend kolm tuhat korda. tegemist on sümboolse programmiga, soovime selle edasist rahastamist ja ma sooviksin, et me lõpetaksime selle petitsiooni arutamise, tänan. suur aitäh! härra Smeligno. <clears throat> suur tänu. mina sooviksin tänada härra Toreeni, sest ta tõstatab küsimuse, mis on seotud tuhandete üliõpilaste elukvaliteediga, kes, kelle ees on terve rida administratiivseid tõkkeid. tervishoiu vallas näiteks ja see, isegi kuni kohtuliku kaitseni välja. ma arvan, et digitaalsete vahendite puudumine mõjutab väga oluliselt äh, liikuvust Euroopas ja seda kindlasti ei saa alahinnata Erasmus pluss läbirääkimistel. teame, et läbirääkimised institutsioonide vahel on käimas Erasmus plussi osas aastat kuni aastani kaks tuhat kakskümmend seitse, seega parlament ja nõukogu arutavad hetkel seda, kuidas Euroopa üliõpilaskaardi mõistet siia sisse viia. üliõpilaspiletist räägitakse, kuid sellega ei kaasne mingid juriidilised kohustused, millal see peaks jõustuma. ja nagu ka kuulsime ka DigiConnectilt ja kom-, ehk siis komisjonilt, on tegelikult on nad tegelikult valmis juba aastast kaks, kakskümmend üks kasutusele võtma üliõpilaspileti, kus oleks kõik see isikuandmed ja andmed õpingute kohta. Euroopa üliõpilaspileti algatuse mõte on toetada üliõpilaste liikumist, lihtsustada mobiilsust, isegi kui komisjon tahaks virtuaalset üliõpilaspiletit äh, viia sisse Erasmus plussi on see igal juhul hea lähtepunkt ka registreerimisele äh, elanikuna. seni öeldu valguses äh, leian ma, et petitsioon peaks jääma avatuks, sest äh, on arenguruumi edastiste, edasisteks arenguteks Euroopa üliõpilaspileti osas see kõik äh, võib lihtsustada registreerimismenetlust, äh, elami, elamisõiguse saamist äh, üliõpilase jaoks sellel perioodil, mil ta on Erasmuse üliõpilane. suur aitäh, kolleegid, sõnavõttude eest. pärast arutelu ja sõnavõtte on ettepanek jätta avatuks, see petitsioon, ning jälgida seda, mida Euroopa Komisjon selles valdkonnas veel teeb ja äh, siin on mõned asjad veel selgusetud ja küllap kõik nõustuvad. hästi, siis lähme edasi kaheksanda päevakorrapunkti juurde, see on petitsioon number null viis üheksa neli murd kaks tuhat üheksateist, mille on esitanud Saksamaa kodanik BE koos üheksa allkirjaga Jaapanis toimunud rahvusvahelise lapseröövi kohta. see on ühtlasi ka petitsioon kaheksa nelikümmend, kaheksa neli üks kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast, mille on esitanud Itaalia, mis puudutab samuti Jaapanis toimunud rahvusvahelist lapseröövi, ka petitsioon kaheksa neli kaks eelmisest aastast, mille on esitanud Prantsuse kodanik VF samal teemal ja petitsioon kaheksasada nelikümmend kolm eelmisest aastast, mille on esitanud Itaalia kodanik ja mis puudutab sama teemat, rahvusvahelist lapseröövi Jaapanis. kolm petitsiooni esitajat on ka kohal. suur aitäh, et te siia tulite, me teame, et see ei ole lihtne, see teeb meid närviliseks ja kõik on äh, siin äh, kehvasti. nii et igal juhul aitäh, ma ei tea, kuidas ma siis saan teid si-, tun-, tutvustada. VE Saksamaalt siis kõigepealt, igalühel on viis minutit. suur aitäh, mina tahaksin äh, jagada oma viite minutit siin Prantsuse Assotsiatsiooni esimehega, mina äh, räägin Saksa äh, ühenduse nimel suur aitäh selle võimaluse eest, et te arutate siin väga olulist teemat, me räägime väikeste laste traumeerimisest, lapsed on väikesed, nad ei saa iseenda eest veel kõneleda. nüüd mina tahaksin lühidalt tutvustada seda, kuidas lapsi mõjutab äh, röövimine. kõigepealt äh, siis Haagi konventsiooni all rahvusvaheline lapserööv ja äh, selle all kannatavad minu lapsed Karl ja Johan, passid on teile siin näha, mul on nende laste, minul on hooldusõigus oma laste üle, kuna minu lapsel on ähm, Ähm, vaimseid häireid, mitte midagi ei ole aga ette võetud. olen kolm korda üritanud äh, lapsi äh, saada tagasi kodumaale, ma muretsen nende pärast, ma kardan, et mu naine võib äh, sooritada enesetapu koos lastega. Saksa FBI ja Interpol on kinnitanud, et Karli ja Johani äh, kohta esitatud kadunud ähm, isikute raporteid ei ole isegi puudutatud siiamaani. nii et see on vaid üks mõõde. nüüd äh, järgmine mõõde on see, et on juhtumeid, kus äh, Jaapani kohus võimaldab lastel näha lapsi, meil on siin konkreetne juhtum ehk siis, siis kuigi Jaapani kohtuasutus on otsustanud, et on võimalik külastada last, siis tegelikkuses ei ole seda, neid külaskäike aset leidnud ja last ei ole võimalik nähtud. siin on meil ka näide äh, Tomaso Perina, kelle lapsed rööviti Jaapani sees, äh, ehk siis see ei ole rahvusvaheline lapserööv tema lapsed ei ole näinud isa kaks ja pool aastat, nii et on meil nii palju selliseid vanemaid, kes meeleheitel, kes kardavad, kes eh, helistavad meile, nad eh, kardavad, et lapsed röövitakse, ähvardatakse, et kui me lahutame, et eh, Äh, sa ei näe neid enam kunagi, ma olen kolm aast- või kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast ei ole ma oma lapsi näinud, ma võitlesin enne seda juba kolm aastat äh, laste eest. nii et me peame midagi ette võtma. Need lapsed vajavad äh, meie abi ja annan sõna järgmisele kõnelejale. suur tänu, mina olen Prantsuse ühenduse esimees ja teema, millega me täna räägime, tegelikult ei, me ei räägi tegelikult mitte emade-isade õigustest, vaid me räägime ühest riigist, kes rikub lapse õigusi äh, näha oma mõlemat vanemat. meil on lapse õiguste konventsioon, mille on ratifitseerinud ka Jaapani ja Jaapanis aga antakse ühele vanemale hooldusõigus, ehk siis sellele vanemale, kes selle roo-, röövi läbi viis ja teine laps saab, teine vanem näeb, saab näha võib-olla kolm tundi ainult oma lapsi. nüüd Haagi konventsioon, mille ratifitseeris Jaapan juba ammu, siis siiski maikuus Jaapani minister osales seminaril Pariisis ja me rääkisime sellest, et kuidas äh, legali- ja õpetati seda, et kuidas legaliseerida ähm, lapseröövi vastavalt Haagi konventsioonile. ja isegi kui sa oled ainus vanem, kes elab Jaapanis, siis ikkagi ei saa sa oma lapsi näha, nii et kui prantsuse isa, äh, kes elab Tokyos, tema lapsed rööviti neli nädalat äh, tagasi ja kolme nädala pärast visatakse ta Jaapani riigist välja, sellepärast et äh, kui äh, tal on viisa läbi oma abikaasa, siis äh, on see põhimõtteliselt nagu sponsori süsteem, ehk siis ta ei saa seda viisat uuendada. on ka selliseid inimesi, kes on sunnitud olnud lahutama Jaapanis ja on lisaks veel ka kinni peetud Austraalia, Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid, kõik on täpselt samas olukorras. suur aitäh teile sõnavõttude eest, nüüd siis annan sõna kõikidele petitsiooni esitajatele. nii et järgmine petitsiooni esitaja, nii et te siis juba kõnelesite, jah? Vincent Fichot, palun, teil on sõna suur aitäh, kõigepealt tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ja Euroopa Komisjoni ja samuti teisi petitsiooni esitajaid, esitajaid, kes väga selgelt kirjeldasid seda olukorda, milles, milles meie lapsed on. minu nimi on Vincent Fichot, minu lapsed rööviti viissada viiskümmend üheksa päeva tagasi Jaapani sees, tegemist ei ole rahvusvahelise lapserööviga, vaid nii-öelda kohaliku lapserööviga äh, minu lapsed on prantslased, neil on ka Prantsuse kodakondsus. ma nägin viimane kord oma tütart äh, videokaamera salvestuses, kui ma nägin, kuidas minu äh, naine äh, surus ta keset suve auto pagasnikusse ja sõitis minema. ma olen käinud kaks korda prokuröri juures, ma olen üritanud rääkida sellest, et tegemist on lapserööviga, laste väärkohtlemisega, politsei ei ole sellega ka arvestanud ja politsei ajasin ma nii närvi lausa, et nad ütlesid mulle isegi advokaadi juuresolekul, et kui ma julgen oma lapsi otsima hakata, siis mind süüdistatakse lapseröövi toime panema siis ma olen soovinud, et lapsed saaksid kohtuda äh, psühhiaatriga. Äh, vanematest võõrandumine on WHO äh, sõnul ka haigus. ma soovin kaitsta oma lapsi, ma olen mitmeid kordi rääkinud advokaadiga, ma olen üritanud saada infot selle kohta, kas mu lapsed on elus, ma ei ole vastust selle kohta saanud Jaapani võimuorganid ei ole teinud mitte midagi ja nad on tegelikult raskendanud ka Prantsuse võimuorganite tööd äh, selleks, et teada saada, kus need röövitud lapsed üldse viibivad. õigusriigi põhimõtteid ei järgita, me oleme esitanud ka petitsiooni ÜRO-le või kaebuse ÜRO-le Jaapani vastu. Jaapan ei pea kinni äh, lapse õiguste konventsioonist ja et näidata, kui silmakirjalik on Jaapani võimuorganid, siis ma tahaksin rääkida kahest kuupäevast. kahekümne esimesel eh, novembril ütles eh, Jaapani suursaadik ÜRO eh, ees, et nad tähistavad kahekümne viiendat, kahekümne viie aasta möödumist lapse õiguste äh, konventsiooni ratifitseerimisest. nüüd siis päev pärast seda teatas üks Jaapani kohtunik, et see konventsioon ei ole juriidiliselt siduv, nii et see tähendab seda, et jaapanlased on avalikult silmakirjalikud samal ajal, kui siin on heaks kiidetud strateegiline partnerlus Jaapani, Jaapaniga, nad ja lihtsalt valetavad näkku oma kaubanduspartneritele meie lapsed kannatavad psühholoogiliselt, äh, selle kohta on äh, väga palju teadusuuringuid, on uuritud seda, kuidas mõjutab lapserööv lapsi. Äh, see on nüüd klassifitseeritud ka haiguseks WHO poolt, need vaimsed häired, mis, mille all lapsed kannatavad. nii et aga ometigi ei lubata äh, psühhiaatril lapsi üle vaadata, see on umbes seesama olukord nagu siis, kui lapsel oleks vähk, siis äh, ei lubataks seda arsti juurde, ei lubataks ka teda ravida. me tahame oma lapsi tagasi, me tahame neid tagasi keskkonda, mis on neile parem, mis peab silmas nende kõige paremaid huvisid, et nad saaksid äh, veeta aega nii ema kui isaga ja mitte ei eemaldataks neid öö, isade juurest. Nad ei saa enam rääkida oma teist emakeelt, nad ei saa äh, näiteks käia külas oma vanavanematel, kuidas me saame sellist asja lubada, kui integratsioon on ju üks alustalasid Euroopa Liidus, kui Euroopa Liidust väljaspoolt tulevad inimesed Euroopasse, siis me ta-, võimaldame neil säilitada oma kultuurilise identiteedi ja meie nõuame täpselt sama ka oma lastele, seda eriti riigis, kes kutsub ennast Euroopa Liidu sõbraks. nüüd Jaapan tegeleb äh, halvas usus. Äh, Jaapani valitsus ei ole kuidagi reageerinud meie nõuetele äh, austada meie laste õigusi juba aastakümneid on suhted Jaapaniga niimoodi olnud, mitte midagi ei ole juhtunud ja juba varem on tegelikult Jaapani minister ka öelnud, et neil on täiesti ükskõik, sest et mingisuguseid sanktsioone siin tegelikult määrata ei saa. nüüd meie soovime kolme sanktsiooni. kõigepealt strateegilise partnerluse lepingu kohene peatumine. märtsis kaks tuhat kaheksateist saatsid kakskümmend kuus suursaadikut Jaapanis kirja Jaapani eh, juriid-, eh, justiitsministrile juhtides tähelepanu sellele, et nad ei pea kinni lapse õiguste konventsioonist. ja jällegi kolm kuud hiljem kirjutati alla strateegilise partnerluse lepingule, kus on ju tegelikult klauslina sees see, et mõlemad pooled peavad kinni piga, pidama õigusriigi põhimõtetest ja inimõigustest. nüüd teiseks, me soovime, et hakataks kohe nõudma eh, viisat igalt Jaapani kodanikult, kes tuleb Euroopa Liitu. me ei saa nõustuda sellega, et meile tulevad selle riigi kodanikud, eh, kus röövitakse meie lapsi täiesti karistamatult, nii et me tahame saata selge sõnumi Jaapanile, et me ei jäta karistamata neid kuritegusid. ja nüüd, eh, järgides Itaalia eeskuju, me soovime ka, et eh, välisministeeriumite lehtedele pandaks üles hoiatus, et lapsed võivad sattuda lapseröövi ohvriks, kui inimesed kolivad või külastavad Jaapanit nii et kui need meetmed oleks kasutusele võetud juba aastaid tagasi, siis oleksid lapsed veel meiega. ja lõpetuseks ütleksin järgmist. tihtipeale jah, mulle öeldakse, et jah, Jaapan on suveräänne riik, seda küll, aga seda on ka Euroopa. me valitseme ise oma majanduslike ja diplomaatiliste suhete üle nii et äh, tegutsegem, me ei saa lubada seda, et Jaapani, Jaapan teeb seda, mida ta igatahes, igatahes äh, tahab, ilma et me kasutaksime ära neid vahendeid, mis meil kasutada on, tänan. I turned it off, sorry uh,. Thank you very much. suur tänu, et äh, oma lugusid meiega jagasite ja oli neli, oli küll kolm kõnelejat, aga teid on neli, kas te soovite ka sõna, aga palun tutvustage end. In... kuivõrd minu petitsioon on null neli kaheksa üks. Äh, mina olen Urseperina, ma olen Itaalia kodanik ja ma töötasin ja elasin Jaapanis aastast kaks tuhat kolm ning üheksateistkümnendal detsembril kaks tuhat kuusteist nende jaapanlannaste ema ehk siis üle tuhat päeva tagasi röövis nad, ma ei ole neid näinud juba üheksasada kaks päeva. ma olen endiselt oma äh, kaasaga abielus, mul ei ole mingisuguseid liikumiskeelde või midagi muud oma äh, naise suhtes, mul on täielikult vanemlikud õigused oma lastega kohtuda, kui ma elaks riigis, mis austab selliseid õigusi, mul on ka kaks kohtuotsust mida aga arbitraarselt minu naine ei ole äh, austanud. ja ma tahaksin, et kohtud näeksid siis ette asjakohased kavad äh, ko-, külastamiseks ja kõigeks muuks, aga kogu minu tega-, tegevus on olnud äh, tulutu, sest ei minu lapsed ega tuhanded teised Euroopa lapsed äh, ei tule kunagi tagasi, korrumpeerunud Jaapani kohtud äh, jätkavad selle äriga, lastevaidluste äriga ja selle tagajärjel ma ei ole saanud kohtuda oma lastega la, Jaapani ametivõimud ei tee midagi, ma läksin kaks korda Tokyos politsei juurde, rääkisin, et tegemist on lapserööviga, palusin, et seda menetletaks, aga mulle naerdi näkku, öeldi, et Jaapanis ei ole võimalik enda last ju röövida, see ei ole kuritegu. ehk siis isegi, kui mu advokaat oli kohal, eh, ähvardati mind Eh, hoopis lapseröövi katse toimepanemise tõttu. Eh, Itaalia konsulaat on mitmel korral proovinud politsei ja minu naisega suhelda, aga Jaapan, kes rikub Viini lepingut, ei ole vastanud mitte kordagi. Itaalia ametivõimud on samuti mitmel korral seda proovinud, aga tulutult, et minu laste õigusi austatakse. aastal kaks tuhat kaheksateist oktoobris Lorenzo Fontana perekondade minister kirjutas Jamaštale, eh, justiitsministrile, aga sellele ei ole tänaseks päevaks vastatud. aprill kaks tuhat üheksateist, Sergio Mattarella, Itaalia Vabariigi president, siis kui Abe külastas eh, Itaaliat, väljendas ta muret lapseröövi osas, mitte midagi ei juhtunud ka siis. eelmise aasta juunis välisminister Moavero, kes külastas Jaapanit, tõstatas Itaalia laste küsimuse ja Itaalia vanemate äh, õiguste küsimuse Jaapanis, mitte midagi ei juhtunud. aastal kaks tuhat, äh, G kahekümne ajal Osakas Giuseppe Comte G kahekümne käigus ütles samuti ühe intervjuu käigus, kui halb on olukord Jaapanis röövitud Itaalia lastega. Abe vastus oli öelnud see, et tema ei saa oma kohtunikke mõjutada ju. eelmisel aastal P kahekümne ajal Mara Carfagna ja Itaalia asepresident Ignazio La Russa, senati asepresident, väljendasid Jaapanis oma vastavatele kolleegidele seda muret seoses vanemlike õiguste austamisega, tehti kõike, aga midagi ei ole juhtunud. Jaapani üle on kadunud kontroll Viini konventsiooni ei austata, meie saatkonnad ei saa isegi välja selgitada, kas lapsed on üldse elavate kirjas. ja kuidas saab Jaapanit nimetada siis liitlaseks või sõbraks või partneriks ja kui see teema tõstatakse, siis ähvardatakse meid ehm, hoopis ehm, mingisuguse menetluse või süüdistusega, isegi kui inimese advokaat on kohal kohtunikud annavad õigused lapseröövi toime pannud vanematele lapse õiguste konventsiooni artikleid kolm ja kolmkümmend viis rikkudes. osalisriigid võtavad kõiki omapoolseid, kahepoolseid, mitmepoolseid lii-, meetmeid selle vältimiseks, et lapsi ei röövitaks ega müüdaks. nagu näha, siis Jaapan ei austa üldse lapse õiguste konventsiooni, see näitab, kui halvas usus Jaapani ametivõimud käituvad. Jaapanis Äh, ei ole, ei tagata õiguste täitmist. mul on õigus äh, mitu tundi lapsi külastada iga kuu, aga seda ei saa juhtuda. tulemus on see, et võõrandutakse oma vanematest, ei osata keeli, võõrandutakse äh, oma äh, kultuurist ja Jaapani ametivõim toetab seda, et laste poolidentiteeti kustub, need ei ole enam lapsed, kes on eurooplased, vaid nad on ohvrid, nad on režiimi ohvrid, kes õõnestab Euroopa kultuurilist identiteeti. sellist riiki ei saa pidada G7 liikmeks ju. Euroopa on teadnud sellisest probleemist, aga kõigepealt allkirjastati SPA, siis ka EPA SBA allkirjastati aastal kaks tuhat üheksateist, ehkki kõik teadsid, milliseid kuritegusid on Jaapani ametivõimud pannud toime äh, Euroopa laste osas. mu küsimus on, kas, äh, kumb on siis tähtsam, kas äri Jaapaniga või Euroopa laste õigused? võttes arvesse Jaapani pahausksust ja nende karistamatuid süütegusid aastakümnete jooksul Euroopa laste vastu, kutsume me üles teie institutsioone koheselt Jaapani vastu sanktsioone võtma. kui seda oleks tehtud aastaid tagasi, siis meie lapsed ei oleks nende kuritegude ohvrid. me palume kolme asja, esiteks, et kohe lõpetataks strateegilise partnerluse lepe, kakskümmend kuus ehm, suursaadikut on varemgi kirjutanud Jaapanile selles osas, et ähm, nad ei täida lapse õiguste konventsiooni, midagi ei ole juhtunud justkui, aga paar kuud pärast seda teatist äh, ratifitseeriti selline leping, kus öeldakse, et liikmesriigid peavad kinni pidama äh, õigusriigi põhimõttest ja inimõigusteks. Äh, kolmand-, teiseks viisanõue Jaapani kodanikele ja kolmandaks, nagu ka eelkõneleja ütles, et et välisministeeriumite lehtedel antakse info, et Euroopa lapsed on ohus, kui nad Jaapanisse reisivad. aastakümneid on Jaapan teinud nägu, et ta täidab laste õiguste konventsiooni, tegelikult ei tee seda, ta käitub pahauskselt ja tuhanded lapsed on kaotanud oma Euroopa vanema, Euroopa identiteedi, Euroopa kultuuri me oleme meeleheitel, palun aidake meie lapsi. Very much uh.... suur tänu. sekretäriaat proovis, kas meil, kas meil on eesistuja esindaja olemas siin, nõukogu eesistuja, aga selge, kõigepealt alustame Euroopa Komisjonist. proua Patrice de Luca, kus te istute? istun siin, suur tänu kõigepealt komisjon väljendab omapoolset mõistmist petitsiooni esitajate mm, muret ja õigust omada kontakti oma lastega. komisjon on teadlik sellest probleemist, nii sellest, et laps peaks saama tulla pärast lapseröövi tagasi oma tegevus, elukohta ja samuti siis külastusõiguse teema ja selle mitte äh, täitmine, isegi kui kohus on selle ette näinud. ning ka jagatud vanemlikku vastutust või hooldusõigust Jaapanis ei ole, vaid selle saab alati ainult üks vanem. me saame ka aru, et Jaapani kodanikega võib olla samamoodi, näiteks kui eh, naisel on hooldusõigus, abiellub uuesti, siis uus kaasa võib lapsendada eh, selle lapse isegi teavitamata seda bioloogilist vanemat, kellel ei olnud hooldusõigusi. meie jaoks on see täiesti hoomatamatu, aga samuti on see nii-öelda mittesekkumispõhimõttega täiesti kooskõlas. kuivõrd Jaapanis eh, tsiviilasju peetakse põhimõtteliselt eraõiguslikeks ja kui riik sellesse sekkuks, oleks tegemist eh, liigse Äh, invasiivsusega. tagajärg on aga see, et tsiviilkohtu otsuseid ei pöörata piisavalt täitmisele. Äh, mitmeid asju on proovitud teha, et tõsta teadlikkust Jaapani asutuste seas selle probleemiga. Äh, kõneleja ka mainis kahekümne kuue suursaadiku kirja näiteks samuti on proovitud sekkuda poliitilisel tasandil. pärast Vera Jourova ähm, äh, Vera Jourova kirjutas Yokokam'i kavale aastal kaks tuhat kaheksateist ja ei saanud mingisugust vastust. Euroopa Liidu delegatsioon Tokyos proovis korraldada kokkusaamist Takashi Yamashitaga aastal kaks tuhat üheksateist pidid osalema ka kõikide liikmesriikide suursaadikud, aga see kokkusaamine aset ei leidnudki. küll aga minister kohtus liidu delegatsiooni juhiga. ütleme, et see oli oluline kokkusaamine et dialoog jääks avatuks, aga tulemusi ei olnud. juunis kaks tuhat üheksateist ehm, Prantsuse president Macron, Itaalia peaminister Comte eh, teavitasid eh, ka eh, Jaapani peaministrit, aga tulemusi polnud. nüüd oktoobrist on uus ehm, justiitsminister Masako Mori, me proovime temaga kontakti luua, vaadata, kas tema on natuke suhtlusaltim kui teised. pärast rahvusvahelist survet te olete teadlikud, et ka teistel riikidel on samu probleeme, USA-l, Austraalial ja teistelgi. pärast seda võttis Jaapan vastu uue õigusakti tsiviil kohtuotsuste täitmise seadus, mis peaks täitmisele pööramise lihtsamaks muutma, aga me kahtleme selle õigusakti toimivuses, see ei ole veel jõustunud. see jõustub käesoleva aasta aprillis. nüüd me oleme eh, juhtinud tähelepanu ka strateegilise partnerluse lepingule. kolmekümne esimesel jaanuaril kohtuti teist korda Jaapani asutustega. ma pean ütlema, et see leping, SBA ei ole ka jõustunud, sest kõik liikmesriigid ei ole seda ratifitseerinud, aga lepingu mõned osad leiavad ka juba esialgselt rakendamist, küll aga tsiviilkohtumenetluse osa ei teht-, osas ei tehta seda, aga inimõiguste osas tehakse küll ehk siis me oleme selle teema tõstatanud inimõiguste peatüki osana ja oleme küsinud, et kuidas on nende uute rahvusvaheliste äh, mediatsiooniskeemidega, kuidas on nende, kuidas on Jaapani keskasutusega, me küsisime statistikat, kui palju lapsi on oma tavapärasesse elukohta tagasi saanud minna pärast selle skeemi kehtestamist. pean ütlema, et vastus ei olnud eriti rahuldust pakkuv, aga meil on veel dialoog ja mitte nüüd selle lepingu raames, aga inimõiguste alase dialoogi raames. lisaks Tokyos maikuus tuleb Euroopa Liidu ja Jaapani tippkohtumine, ehk siis me jätkame sellega, et me tõstatame seda teemat saada konkreetne vastus. lapse õiguste konventsiooni kolmekümnendal aastapäeval proovis Euroopa Liidu delegatsioon Jaapanis ka seda äh, teemat tõstatada ja teadlikkust tõsta, avaldati artikkel seoses Euroopa Liidu kodanike probleemidega Jaapanis. aga nagu öeldud, probleem seisneb nii selles, et tuleks kinni pidada rahvusvahelistest konventsioonidest nagu Haagi konventsioon ja laste õiguste konventsioon. samuti on meie kultuurid lihtsalt väga erinevad. meie jaoks on lapse huvi, lapse parim huvi on ju see, et isegi pärast lahkuminekut peab lapsel olema luba ja võimalus omada kontakti mõlema vanemaga laps ei tohi jääda ilma sellest vanemast, kellel isegi ei ole hooldusõiglust, õigust antud, see kontakt, see kontakt peab säilima. ehk siis hea on see, et dialoog jääb lahtiseks, me mõtleme ka äh, mingisugusele liidupoolsele avaldusele veel kord, võimalik, et kaasamõtlevate riikidega nagu USA ja teisega, teistegagi, selleks, et seda teemat jätkuvalt tõstatada Jaapaniga. sanktsioonide osas ma ei saa vastata, sanktsioonide üle tehakse otsuseid nõukogu tasandil ja seda teevad kõik liikmesriigid, aitäh! aitäh! see oli äh, väga huvitav ja nüüd annan sõna proua Šebakopitšile, Euroopa Parlamendi koordinaatorile laste õiguste osas. tänu temale austab parlament alati laste õigusi ja me proovime oma töös võtta arvesse nende parimaid huve. palun, teil on sõna. Thank you, madam chair. aitäh, proua esinaine ja kõnelen poola keelt. E, daamid ja härrad, see, mida äsja kuulsime, on kinnitus sellest, et on lapsevanemaid, kes on viimased aastad pidanud elama lootusetuse tundega. Nad teavad, et neil ei ole enam palju variante järel. kohtud Euroopa Liidus mõnel juhul isegi ka Jaapanis on andnud neile teatud õigusi, aga kahjuks paljudel põhjustel ei ole neid austatud või Jaapan ei ole rakendanud või pööranud täitmisele neid õigusi. igaüks, kes siin istub, võib seda olukorda ette kujutada. kujutage ette, kui raske on elada, kui te ei saa kohtuda oma lastega, te ei tea, kus on lapsed, mida nad tunnevad, kas nad on rõõmsad, kas nad on nukrad. osa petitsioonide esitajatest, kes täna siin kohal on, edastasid esimese petitsiooni aastal kaks tuhat kaheksateist või pigem taotluse eh, koordinaatorite, koordinaatorile ja mul on kahju, et neid eh, kaasusi ei ole praeguseks lahendatud, ehkki on proovitud eh, seda mitmel korral teha, vahel isegi väga kõrgel diplomaatilisel tasandil. täna on meie ees väga spetsiifilised petitsioonid. ma saan aru, et asi ei puuduta tegelikult ainult neid inimesi, vaid tegemist on süsteemse probleemiga, mis tõusetub teatud osaliselt juriidilistest probleemidest, aga ka Jaapani kultuuriprobleemidest ja see, et jagatud vanemlikku vastutust ei ole pärast lahutust ja samuti see, et ei ole isegi võimalik lapsi külastada, see on ju kahjulik. esiteks on ta kahjulik lapsele endale laps ei jää mitte ilma ainult oma ühest vanemast, vaid laps kaotab ka kontakti kultuuriga, kontakti keelega, mis on osa kultuurist. lapsevanemad kogu maailmas, Euroopa Liidus, Ameerikas, Austraalias, aga tegelikult jaapanlased ise seisavad silmitsi samasuguste probleemidega. pärast lahutust Jaapani abikaasast on tavaliselt lapsega kontakt väga piiratud, vahel võib olla see kontakt isegi nullilähedane. ja kuivõrd vastutan Euroopa Parlamendis laste õiguste eest, siis tahaksin rõhutada järgmist. ma mõistan alati hukka selle, kui ei austata, kui ük-, mis tahes riik ei austa õigusi ja kohustusi, mis on kirjas laste õiguste konventsioonis küsimus ei ole selles, kas jutt on Euroopa Liidu liikmesriigist või mõnest muust maailma riigist, kui mingi riik väidab, et ta on demokraatlik ja tsiviliseeritud riik, siis ta peab täitma kohtuotsuseid. ehk siis mõlemad vanemad on kohased, kui ei ole just olnud vägivaldsust või midagi muud, aga aga kui lapse heaolu on kaalul, siis on ju igal vanemal õigus olla kontaktis eesmärgiga tagada, et lapse ja vanema tõeline suhe välja areneks see on äärmiselt oluline iga lapse jaoks, mitte ainult väikelaste jaoks, vaid ka teismeliste jaoks näiteks. ja ka edaspidi, kui teismelisest saab täiskasvanu, siis ka siis. praegusel hetkel ootame põhimõtteliselt, et Jaapani seadusi muudetaks, see peaks tulema siis paari kuu pärast, mis lõppastmes peaks võimaldama ka äh, lapse tagasitoomist pärast lapse röövi aga küsimus on ikkagi, kas see seadusemuudatus on ka tõhus. kahjuks oleme kuulnud ekspertide arvamusi, mis uute õigusaktide tõhususes kahtlevad. küll aga dialoog, ma arvan, on väga tähtis, ehk siis mis tahes küsimused, mis puudutavad vanemlikku vastutuse küsimusi, peaks olema meie jaoks prioriteetsed ka siis, kui see puudutab arvamuste vahetust mis tahes ametiga Jaapani poolelt või ametiasutusega. ma rääkisin delegatsiooni juhiga ka parlamendis, ehk siis ma loodan, et Euroopa Liidu ja Jaapani delegatsiooni liikmetele on see teema hästi teada ning ma tagan, et Euroopa Liidu delegatsiooni ja Jaapani delegatsiooni parlamentaarse järgmise koosoleku käigus seda teemat tõstatataks. kasutan ka seda võimalust eh, kõnelda kõrge esindajaga, välisasjade ja julgeoleku kõrge esindajaga, ma tahan tagada, et seda teemat mainitaks osana kõnelustest, mis praegu toimuvad seoses uue strateegilise partnerlusega Jaapaniga. ma tean, et Prantsuse senat pöördus samuti sama mõttega Euroopa Komisjoni poole. ma loodan, et vastus saab olema positiivne. daamid ja härrad kontaktid seoses vanemlike küsimustega, eriti seoses hooldusõiguse või lapserööviga, tegelikult need on ju minu büroo jaoks peamised küsimused, ehk siis ma võin teile tagada, et minule on tegemist millegagi, mis on väga oluline. ja ma võtan esimest korda täna sõna koordinaatorina, ehk siis ma kõigepealt tänan selle eest, et mind on kutsutud petitsioonide komitee tänasele koosolekule. ma tahtsin öelda, et ma loodan, et ähm, me ei pea väga sageli kokku saama, ma loodan, et selliseid juhtumeid äh, laste õiguste äh, osas nii palju ei ole, ehkki ma tean, et reaalsus on teistsugune. Te teate, kui palju saadetakse Euroopa Parlamendile selles valdkonnas äh, petitsioone. ma pean väljendama ka omapoolset mõistvust kõige sügavamal tasemel seoses nende petitsioonide ja kirjadega me peame austama Euroopa Liidus elavate vanemate õigusi, tegemist on ju peamise ülesandega nii poliitilisel kui ka halduslikul tasemel, kui jutt on laste õigustest. asi põhineb Euroopa Parlamendi juhatuse otsusel. ma võin teile kinnitada, nii ähm, komisjoni liikmetele kui ka petitsiooni esitajatele, et mina olen teie käsutuses seoses nende küsimustega ja loodetavasti lähikuudel on võimalik luua tõhus mehhanism infovahetuseks nende väga tundlike ja keeruliste teemade osas. minu kabineti uks on jätkuvalt lahti igaühele teie seast, igaühele, kes tahavad rääkida äh, laste õiguste kaitsest ja edendamisest, aitäh! aitäh, proua Kopatš! nüüd saavad sõna parlamendiliikmed, kas keegi soovib kõnelda, kui ei, siis alustan ise või siiski äh, kaks minutit siis. ma pean ütlema, et see on hämmastav, mida ma kuulsin. tundub, nagu oleks äh, haridusest puudu või midagi, juba seitsmeteistkümnendal sajandil oli võimalik lugeda, et Hollandi kaupmehed eh, Nagasakis, et neil oli ka see kogemus, et kui nad said Jaapani naisega lapse, siis laps pidi igavesti Jaapanisse jääma. aga ma ei suuda ette kujutada, et kahekümne esimesel sajandil ka selline asi aset leiab. ja kõik eh, kõned kirjeldasid ju seda, kuidas Euroopa Liit proovib pingutada, aga seni ilma tulemusteta, mis on ju väga kurb. ja muidugi ei ole võimalik seda petitsiooni või neid petitsioone sulgeda, ma arvan, et see on, olla, on üksmeel, et need peavad jääma avatuks aga see, mis siit puudu on, on Euroopa Parlamendi tugev positsioon. ma saan aru, et paljud liikmesriikide valitsused käsitlesid seda ka välisasjade kõrge esindajaga, parlament ei ole midagi teinud, ehk siis ma arvan, et me peame maha istuma ja mõtlema, kuidas eh, oma seisukoht välja käia. muidugi üks variant oleks veel see, et kõrge esindaja kutsuda siia, et ta ütleks siis meile, mida saaks teha. aga see on minu lühike tähelepanek, aga palun äh,, kolleeg Edi või, või vabandust, vabandust äh,, teil on sõna. I go first? okei okay. Äh, mina siis esimesena, ütleb härra Kora äh,. aitäh. mitu kuud tagasi mõistsime juba hukka selle kehva olukorra, mis mõjutab Euroopa laste õigusi Jaapanis. ja olenemata sellest, et parlamendiliikmed, ministrid, valitsused on proovinud midagi saavutada, ei ole midagi juhtunud. isegi kui kahekümnendal jaanuaril Shinzo Abe ütles, et aasta kaks tuhat kakskümmend on ülitähtis Jaapani diplomaatia äh, jaoks, kui ta Jaapani parlamendi ees kõneles siis sellest olenemata ei ole midagi juhtunud. me ei saa aktsepteerida käimasolevat olukorda, kus üle saja Prantsuse lapse, üle tuhande Euroopa lapse on Jaapanis omamata mis tahes kontakti oma Euroopa vanemate või perekondadega. Vincent ja Thomas näiteks oli, on siin näited. Nad, meiega kontakteeruti, vanemad Äh, vanem tahtis konkreetseid vastuseid, aga nüüd me pidime kuulma seda äh, traagilist lugu. mida me oleks saanud teha? võib-olla ei oleks pidanud Jaapaniga lepingute poolt äh, hääletama siis või kas me peaks paluma, et SBA ja EPA uuesti läbi vaadatakse seoses inimõiguste klausli rikkumisega. tegemist on ju tohutu inimõiguste rikkumisega ja rahvusvahelise lapse õiguste konventsiooni rikkumisega ma tahan, et komisjon kasutaks kõiki olemasolevaid vahendeid kiire leppe leidmiseks Jaapaniga, et kasutataks kõiki olemasolevaid võimalusi, et püsivalt survestada Jaapani valitsust, ehk siis tuleb minna selle kallale, kus päriselt kära lahti läheb, tuleb raha ja kaubandussuhete kallale minna ma tuletan ka meelde, et Jaapanis toimuvad käesoleval aastal suveolümpia ja paraolümpiamängud mis tähendab, et miljonid inimesed pööravad sinna oma tähelepanu, millel on ka oluline meediakajastus, et ka sellist varianti võiks kaaluda. see on ka variant, mida saaks Euroopa Liit ja tema institutsioonid kasutada. paljud vanemad, eriti Prantsuse, Saksa, Itaalia vanemad on väsinud, nüüdseks juba nad ootavad konkreetseid tegevusi ja abi Euroopa Liidu poolelt. kui ma mõtlen kui mina oleksin lapse isa, kes on jäänud äh, rahvuse tõttu oma äh, õigustest ilma, ma ei suudaks sekunditki kauem oodata, ma saan teie võitlusest aru, meie jaoks on aeg siin ka tegudeks, mitte ainult kõnedeks, aitäh. aitäh. nüüd siis õiges järjekorras härra Vintsar. Really a... aitäh, äh, proua esinaine. ma arvan, et kuulsime väga puudutavaid lugusid, aitäh, et olete täna siia tulnud. on kõnelnud, on kuulnud, kõlanud paljud mõtted, aga Euroopa Liidu vaatevinklist tundub, et ei ole mitte ainult äh, lahendust tulemas, vaid isegi Jaapan ei vasta meile ei kirjalikult ega suuliselt või ei ole kunagi vastanud et ei olegi Euroopa Liidu ja Jaapani dialoogi selles küsimuses. see tähendab, et on võimatu praegusel hetkel lahendust leida, sest ei ole ju dialoogi, mis aitaks selles suhtes ähm, mõne sammu võrra edasi liikuda. isegi meie riigipead ja valitsusjuhid on teinud äh, häid samme, eriti siis Prantsuse ja Itaalia poolelt, aga liikmesriikide vahel tuleks koostööd tugevdada, kellel on ju needsamad huvid, et, et survestada Jaapani valitsust. petitsioonide komisjon Euroopa Parlamendis, mida saame teha meie? kuidas me saame petitsiooni esitajaid aidata? ma tervitan Eva Kopatši ettepanekuid oma, tema sõnavõtust. mida me veel teha saaks? me saaks oma Jaapani delegatsioonile anda infot parlamendis. Öelda, et tuleval tippkohtumisel, eh, nad on ju sellega kindlasti seotud, et nad tõstataks selle teema. et neil on mandaat selleks olemas, petitsioonide komitee ja äh, parlamendi poolelt. ning ma toetan ka esinaise ettepanekut, et tuleks äh, mingi avaldus terve parlamendi poolelt, et parlament tunneb muret ja parlament tahab lahendusi kiiresti. loomulikult me mõistame äh, kultuurilisi erinevusi ja muud, aga aga me elame ikkagi ju tsiviliseeritud maailmas, Jaapan on üks maailma juhtivatest majandustest mis tähendab, et riigil on ka teatud vastutus seoses inimõiguste ja laste õigustega. ehk siis ma vägagi toetan kõiki neid võimalikke käike meie poolelt Euroopa Parlamendis ja taaskord ma väljendan oma mõistvust petitsiooni esitajate suunal, aitäh. Uh, suur tänu, järgmisena saab sõna proua minister. Eh, suur tänu härra esimees, kõigepealt tahaksin väljendada meie täielikku toetust petitsiooni esitajatega ja me oleme täiesti šokeeritud sellest, mis toimub, me oleme kursis asjadega ja kolleegid juba on öelnud, et ka parlament peab midagi ette võtma nii et siin ei ole mitte mingisuguseid vabandusi ega tuua vabanduseks äh, kultuuri või traditsioone. sellega ei saa sugugi õigustada seda, et äh, rikutakse alaealiste õigusi, kuid samas ka vanemate õigusi. nii et äh, võite meile loota. ja nüüd jätkuks sellele, mida kolleegid juba ütlesid ja mida ütles kolleeg Kopak näiteks ja kolleeg Vintse. me sooviksime siin omaalgatuslikku raportit ja täiesti ilmselge inimõiguste, põhiõiguste rikkumine ning lapse õiguste konventsiooni rikkumine, me peame info selle kohta es-, edastama kõikidele institutsioonidele, inimõiguste eh, komisjonile, Euroopa Liidu Jaapani delegatsioonile äh,, ja loomulikult, kui meil oleks võimalik töötada välja omaalgatuslik raport, siis me saaksime laiemalt käsitleda äh, seda küsimust ja kõikidele liikmesriikidele, ähm, kõikide liikmesriikideni jõuaks see informatsioon, tegemist äh, on siis kas paaridega, kes äh, on elanud Jaapanis või siis ka kuskil mujal, nii et igal juhul teadke, et me toetame teid ja me võtame endale kohustuse teha rohkemat, mitte lihtsalt väljendada oma toetust, nii et saame ehk siis kaalutleda siin mingisugust algatust ja loodetavasti jõuame ka lahendusteni seeläbi. Madame Maestre. suur tänu. ja järgmisena proua Štanok. Thank you and. aitäh, suur tänu, et te selle teema meie ette tõite. see probleem oli minule täiesti uus. see näitab, et et sellest ei ole piisavalt avalikkuses räägitud. meie petitsioonikomisjonis tegeme sageli lasteröövide küsimustega erinevates olukordades, piiriüleste abielude puhul, Euroopa Liidu liikmesriikides, ka kolmandate riikidega aga me ei ole siiamaani midagi kuulnud ka tea-, teadlasena mul on head suhted Jaapaniga, olen matemaatik. ma ei ole mitte kunagi ka kuulnud sellest probleemist. seega esiteks tahaksin korrata, et ma toetan kõiki neid ettepanekuid kirjutada meie Jaapani delegatsioonile äh, teha see teatavaks kõikidele parlamendi liikmetele, see info, aga töötada ka ajakirjandusega. ja seega esimene palve oleks teile, isadele, vanematele, rääkige sellest avalikkuses. ja loomulikult äh, avaldan teile täielikku toetust. Paldies, thank you. And next speaker, madam deputy Evi. suur tänu, järgmisena proua Evi. suur tänu. tahtsin ka toetada seda petitsiooni nõus kolleegidega, kõige sellega, mis on juba öeldud. kui petitsioonide esindajad tutvustasid siin oma petitsioone, siis oli seda kõike väga valus ja hirmutav kuulda see on tõesti kohutav olukord, mis, mille suhtes tahaksin tõesti väljendada oma igakülgset toetust. see on täiesti lubamatu, et olukord selliselt jätkub ja on täiesti lubamatu, et äh, on saadetud nii palju kirju, tehtud avaldusi, samme igal tasandil ja et siiamaani ei ole saadud mitte mingisuguseid vastuseid, see on väga murettekitav ja sellepärast äh, olen nõus kolleeg Korraoga, tuleb eh, kindlasti jätkata dialoogi ja diplomaatia teel, saata veel kirju, kaasata veel teisi osapooli Euroopa Liidust. Horvaatia eesistujana eh, parlamendi eh, Jaapani delegatsioon, kirjad, mille petitsioonikomisjon võib ka ise saata ja peabki saatma ja ma paluksin, et seda tehtaks, aga me ei, ei saa minu arvates Äh, sanktsioonide teed äh, eirata. Äh, meil on, me oleme sõlminud kaubanduslepped, seal on ka klauslid, mis on seotud inimõiguste austamisega, peame, peame ka seda teed praegu minema. ma arvan, et olukord on lihtsalt selline, et peame näitama, et Euroopa Liit on ühtne ja et meil on ka oma sõnaõigus ja et me ka kaitseme neid, kes on põhiõiguste vallas ohvriks toodud. peame kaitsma mitte ainult lapsi, vaid ka vanemaid, kes, kes on selle olukorra ohvrid. tänan. Grazie tanto, onorevole Evi. suur tänu, proua Evi. ja nüüd? Äh, härra Lopes. jena bħal komplement tal kolleegi u koll l-ewel net nissa. suur tänu, nagu ka kolleegid, toetan täielikult petitsioonide esindajaid, kes täna siin kohal on. see kõik on väga šokeeriv, kuulda nende lugusid, kuid peame silmas pidama, et petitsioonikomisjon aastal kaks tuhat kuusteist tegi resolutsiooni ettepaneku üsna sarnaste probleemide kohta. olime täheldanud probleeme mitte ainult Jaapani, vaid ka teiste kolmandate riikidega juba nägime, et äh, Brüsseli kaks A määruse rakendamisega on probleeme mujalgi. Need vanemad, kelle lapsed äh, vaatame sellele, et nad ei ela Euroopa Liidu liikmesriigis, on endiselt liikmesriigi kodanikud, nii et peame neile leidma lahenduse ja kokkuvõttes peame neid kaitsma. ja seepärast sotsiaaldemokraatidena toetame seda petitsiooni. ja me ka soovime, et kokkuvõttes äh, kõrge esindaja Josep Borrelli abil saaksime täiendavat survet avaldada see, selleks, et sellel juhtumil ja ka teistel juhtumitel, kus Euroopa lapsed või nende vanemad, kes on sattunud sellistesse keerukatesse olukordadesse, leiaksid lahenduse Thank you, uh, Mr. Uh, suur tänu ja meie viimane kõneleja. Uh, ütlen paar sõna oma emakeeles. ma olen, ma hästi, proua Mestriga täiesti nõus ma arvan, et me peame austama kultuurilisi erinevusi oma partnerite puhul. kuid see ei tohi saada vabanduseks, mis tak-, vabanduseks, mis, millega rikutakse Euroop-, meie kodanike õigusi, paremate õigusi, tegemist on väga sisulise küsimusega. oleme sellega täielikult nõus siin komisjonis selles kontekstis peaksime saatma ametliku kirja kõrgele esindajale, härra Borrellile. see on tema tööülesannete seas, see on tema vastutus. mitte ainult parlament ei pea poliitilist survet avaldama iseäranis tuleks seda teha meie diplo-, dip-, diplomaatide välisteenistuse tasemel. petitsioonide autorid saavad nüüd aga sõna kaheks minutiks igaüks. Thank you very much. suur aitäh et igasugust äh, väärarusaamisi vältida, selgitusi. esiteks, miks ainult isad on teie ees? ka emadel on muresid. meil on ka üks prantsuse ema petitsiooni esitajate hulgas. meil on, meil on ka üks Austraalia ema, kes on meie liitlane, kes on lapsest eraldatud. teiseks, see, rääkides kultuurilistest aspektidest Jaapanis, see on lihtsalt vabandus. kui me võtame genotsiidi kuritegude ennetamise ja karistamise konventsiooni, siis äh, siin räägitakse kahjustuste tegemisest kui genotsiidist. WHO tunnistab äh, vanematest võõrdumist kui vaimse tervise probleemi. röövitud lapsed äh, võõranduvad igapäevaselt hinnangute kohaselt sada viiskümmend tuhat last on jäetud ilma sidemetest oma vanematega igal aastal Jaapanis viimase kahekümne aasta jooksul. tähendab see kokku kolm miljonit last. Äh, täiskasvanu iga Jaapanis on kahekümne, kakskümmend eluaastat. ja see olukord tuleb sellest, et Jaapani kodanikud kasutavad äh, spetsiifilist retoorikat selleks, et legaliseerida laste röövimist ja kohtuotsustes Jaapanis ei ole kunagi juttu röövimisest. Äh, olukorda tunnistatakse, kuid ei mõisteta seda hukka um,. A... ja lühike lisandus. minu kahe poja juhtum on selgeim juhtum Äh, kus äh, Jaapan rikub konventsiooni, ma olen ainukene hooldaja, ma olen saanud kõik võidud Jaapani kohtutest, kuid minu lapsed endiselt ei ole tagasi toodud. see on lubamatu sellise tsiviliseeritud riigi puhul, mille, millena Jaapan ennast ise näeb. But again um,, I m järgmised viisteist, kakskümmend aastat ma ilmselt oma lapsi ei näe, ma olen päris kindel. näitaksin teile videot, olen teile tänulik ja oma laste ja enda nimel tänan teid väga. aeg on väga oluline, lapsed on kuritegude ohvrid, vanematest võõrutamine on laste õiguste rikkumine, me ei saa enam kauem oodata. tegusid on vaja otsekohe. eile juba oli neid tegusid vaja, lapsed kannatavad, me ei saa enam päevagi oodata ma ei ole nõus, mida oleme ka täna kuulnud, et see on osa äh, Jaapani kultuurist, kultuurilistest erinevustest. kui meil on kultuurilised erinevused, miks siis sõlmida rahvusvahelisi lepinguid? Jaapan on ratifitseerinud äh, lapse õiguste konventsiooni, kümme aastat kulus selleks äh, kõikides riikides ja kui see ei vasta siseriiklikele standarditele, siis ei tohi sedagi ratifitseerida ja allkirjastada, kogu lugu. Jaapan peab austama neid lepinguid, mille ta on ise allkirjastanud. aga ka küsimus tõusetub, et kui Jaapan ei suuda laste õigusi austada, mida siis arvab parlament part-, majanduspartnerluslepingust järgmisel korral, kuid meid tabab järjekordne finantskriis, kui nad ei saa kinni pidada laste õigustest, miks nad austaksid kaubanduslepet, kui see neile ei sobi? oleksin väga murelik äh, seadusloojana selles osas, kas Jaapan üldse suudab igasugu, ükskõik millisest lepingust kinni pidada. suur tänu veel kord. me peame sellele probleemile lahenduse leidma võimalikult kiire, ärge usaldage Jaapani ametivõime, kui nad ütlevad, nad tegelevad asjaga. viimased kakskümmend aastat on nad seda juba väitnud, nad lihtsalt peavad saama laksu vastu kätt. aitäh ja lisaksin, äh, meil ei ole enam valikuid neil on vanemlikud õigused, aga kui me üritame, üritame la-, lapsi külastada, siis pannakse meid vangi, nagu juhtus Austraalia isaga paar kuud tagasi. nelikümmend viis päeva oli ta vangis. selle eest, et ta ühines, et ta astus lihtsalt sisse ühisesse elu, eluruumi, maja hoovi. nii et kokkuvõttes ükskõik, mida me teeme, me, seda kasutatakse meie vastu kohtutes, meil ei ole enam mingit lootust. kui te meie heaks midagi teete, tehke seda palun kiiresti, sest lapsed kasvavad. ja nad on juba hakanud unustama vist, kes on üldse nende eurooplastest vanemad, me oleme tõesti meeleheitel. Thank you very much indeed. suur tänu. oli väga muljetavaldav. nüüd on mul järgmine ettepanek võtame väga konkreetsed sammud, kõigepealt jätame petitsiooni avatuks, teiseks minu arvates peaksime kirjutama äh, välispoliitika kõrgele esindajale, nõuaksime konkreetseid samme selles ja kindlasti võime kirjutada ka äh, parlamendi delegatsioonile, mis tegeleb suhetega Jaapaniga, Jaapani suursaadikule ja teen ettepaneku ka võtta vastu resolutsioon sellel teemal. kui olete nõus. ja sotsiaaldemokraadid on täiesti nõus, Rahvapartei täiesti toetab, peaksime järgmisel täiskogul veebruaris juba Äh, peaksime paluma, et see võetaks päevakorda ja et võetaks vastu ka resolutsioon. ja peaksime ka teavitama äh, parlamendi delegatsiooni, mis tegeleb äh, Jaapaniga. suur tänu selle toetuse eest, jah, palun. Ignatsio, palun. jah, ma olen täiesti nõus kolleegidega. aga kuna sellega on väga-väga kiire, me ei saa pidevalt oodata äh, Jaapani delegatsiooni järel ja nii edasi, ma arvan, me peaksime ka pöörduma parlamenti presidendi Sassooli poole. Äh, kõik äh, parlamendiliikmed allkirjastavad, kes täna osalesid, kirja, et, et kiiresti tegutsetaks koostöös komisjoniga, sest kui kehtestame sanktsioonide, sanktsioonid EPA ja SBA osas, siis see on töö, see on see, mis meid kiiresti edasi viib. ma arvan, et me lihtsalt ei saa enam oodata delegatsiooni järel, järgmise täiskogu järel ja nii edasi, me saame hakata tööle juba praegu. kui me saaksime parlamendi presidendi poole pöörduda ja kiirendada seda teavitustööd, sanktsioonide suunas liikuda, me ta-, tahaksime seda kiiresti. muidu me võime teha mõlemat, muidugi kirjutada kiri ja nii edasi okei okay,, you are right. Teil on õigus. saame teavitada Euroopa Parlamendi presidenti sellest olukorrast ja kindlasti saame võtta ka sõna täiskogul. suur tänu. Thank you to the end of our. sellega on tänane koosolek, tänase hommik, tänahommikune koosolek lõppenud, meeldivat lõunapausi.